teada anda teile. see puudutab äh, uut Prantsusmaa valitsust äh, pärast seda, kui kaks meie kolleegi äh, proua Silvi Goulart määrati kaitsevägede ministriks ning proua Marielle de Sarnes määrati Euroopa asjade ministriks Äh, mm, Prantsusmaa välisministri juures äh, võtab parlament äh, teatavaks, et vastavalt kodukorrale on nende ametikohad tänasest, kaheksateistkümnendast maist aastal kaks tuhat seitseteist vabaks jäänud. õnnitlen omalt poolt meie endisi kolleege ja soovin neile palju edu nende uute ametikohustuste täitmisel.